kellelgi on midagi va selle vastu? ei ole. tänase koosoleku protokoll pannakse üles mõne päeva pärast meie veebilehele ja resolutsiooni